läheme nüüd Euroopa Parlamendi asepresidendi valimiste juurde. vastavalt kodukorra artiklitele viisteist, seitseteist ja kakskümmend on mul siin kaks kandidatuuri. kõigepealt äh, härra äh, Fabio Massimo Castaldo, kes on andnud nõusoleku kandideerida ja samuti on andnud nõusoleku kandideerida proua Anneli Jäätenmägi kandidaadid on mulle teada andnud, et nad on tõesti on nõus oma kandidatuuri ülesseadmisega. valimine toimub salajase elektroonilise hääletuse teel, selleks et te suudaksite elektroonilise süsteemiga tutvuda, viime läbi testvalimised pärast hääletuse avamist näete te teie oma kuvaril, eh, mis küsimuses hääletatakse, kes on kandidaadid ja palun markeerige teie e, kandidaat, keda te valida soovite, e, sinise klahviga. palun vaadake, seal on võimalik e, kursoriga üles-alla liikuda. kui te olete oma valiku teinud, siis palun valik, vajutage plussklahvi nii, aga kui te tahate erapooletuks jääda ja seda on piisavalt küsitletud, siis on seal ka vastav klahv, see on see keskmine klahv. siis eh, sinine lamp läheb küll põlema, kuid te olete osalenud hääletamises, jäädes erapooletuks, seega see on võimalik. loomulikult on võimalik, et te hääletuses ei osale. seda te võite ise otsustada. Eh, selleks, et eh, teile siin läbi viia testvalik, oleme esindanud kandidaadiks Montserrat Caballé, kes alailma äh, niisuguste testvalimiste kandidaat on ja teiseks on Julia Migenes Johnson. aga nüüd me alustame testvalimisega, palun otsustage, kas Montserrat Caballé või Julia Migenes Johnsoni vahel nüüd te, ka teie kuvaritele ilmub tekst, et tegemist on testvalimisega. palun, seal on kaks nime, Montserrat Caballé ja Enes Johnson, liikuge äh, kursoriga üles ja alla. ja keda te eelistate, seda kandidaat, kandidaadi puhul valige nime taha, äh, vajutage plussklahvi nii, nüüd me avame testvalimise. valimine on alanud. kas kõik osalesid proovivalimisel? ma küsin teist korda, kas te kõik osalesite valimisel? nii, osalesite, nüüd on valimine lõppenud. proua Kabalje võitis suure edumaaga sai kolmsada üheksa häält, hurraa. kas teie, härra Lukke, soovite ka kandideerida? aga palun ei, ma ei taha kandideerida, aga ma tahaksin siiski, et äh, kaks äh, kandidaati ennast ka veidigi tutvustaksid, ma ei tea üldse, kellest on jutt. Äh, kolleeg Luke, seda ei ole meil kodukorras ette nähtud, valimised toimuvad ilma kandidatuure arutamata, aga ma võtsin teie soovi teadmiseks. vaatamata sellele hakkame siiski kohe hääletama. nii palun vaadake oma ekraanidele, seal ilmuvad kaks nime, kahe kandidaadi nimed, väga pingeline olukord nagu te näete, härra Castaldo ja äh, proua Jäätermägi, avan hääletuse, hääletamine on alanud küsin, kas kõik saadikud hääletasid? ma kordan oma küsimust, kas kõik hääletasid? aia, kõik hääletasid, väga tore. palun. mida? Die Maschine funktioniert nicht. Ach, teie hääletusaparaat ei tööta selge, siis ootame, kuni ta tööle hakkab. kallis kolleeg, võib-olla lähete kohale number kaks viis üks, võtke oma hääletuskaart välja ja hääletage eh, saadiku kaks viis üks kohal, see on küll Roheliste fraktsiooni koht, aga siis te ei peata väga kaugele minna, näete, mitte ainult rohelised, vaid ka Rahvapartei pakub teile kohta, kust kohast valida. aga proua Haudala, vajutama peate te küll ise. näete, meie hulgas on tehnoloogia ekspert, aga nüüd, kas tõesti kõik hääletasid, kui kõik on hääletanud, on hääletamine lõppenud? kolmsada üks proua Jäätenmägi poolt ja seega on proua Jäätenmägi valitud, kuna härra Castaldo poolt hääletas ainult kakssada kuuskümmend viis, kakssada kaheksakümmend viis ma õnnitlen kolleeg Jäätenmägi, ta ei kuulagi, mis ma talle räägin ju. ma õnnitlen teda ju ometi, ütleb härra Schultz. kallis kolleeg, ma õnnitlen teid asepresidendiks valimiste, valimise puhul, tere tulemast juhatusse ja edukat koostööd! kallid kolleegid, kui me räägime esimeste konverentsist ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kalendris, siis muudatusettepanekuid meile ei tehtud ja ma selgitan seega äh, äh, täiskogu päeva, päevakava, ajakava aastaks kaks tuhat kuusteist kinnitatuks. Scusate per il mio raffreddore, passiamo ora alle votazioni. vabandan selle eest, et mul on, olen veidi külmetanud, aga jätkame nüüd hääletusega. üks hetk. paneme hääletussüsteemi jälle paika. ja siis alustame hääletamist Tieri raporti üle alustame tänahommikuste hääletamistega. tegemist on äh, kaubanduskokkuleppe Lõuna-Aafrika Vabariigiga, Stieri raport, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on suletud? vastu võetud kuussada kakskümmend kolm häält poolt. aitäh ja õnnitlused härra Stierile. Karin siis Argentiini raport äh, finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ei ole saanud mitte ühtegi muudatusettepanekut äh, või nõukogu ettepaneku tagasilükkamise ettepanekut, seetõttu kuulutan nõukogu positsiooni vastuvõetuks. Kirchhoff Simoni raport, rahaülekannetes edastatav teave. jällegi, ka selle raporti puhul ei ole ma saanud mitte ühtegi muudatusettepanekut või ettepanekut tagasi lükata nõukogu positsioon seega on raport vastu võetud. järgmiseks Vjevka raport, maksejõuetusmenetlus. jällegi, mitte ühtegi muudatusettepanekut või tagasilükkamise ettepanekut ei ole, seega kuulutan nõukogu positsiooni heaks kiidetuks. nüüd jätkame selle äärmiselt olulise Winkleri raportiga konflikti ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enese sertifitseerimine. muudatusettepanekud komisjonilt, meil on seal plokina hääletus üks kuni viiskümmend kuus, kätega näidake, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on suletud? vastu võetud. nelisada seitsekümmend kolm häält poolt. muudatusettepanek seitse, kätega näidake, kes on poolt, vastu kontrollime. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kahes osas. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud. kontrollime. votatsiooni kiusa. hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. La votazione è chiusa hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli. ei, see oli küll väga selge, see eelmise tulemus, aga kui te soovite, siis võime seda kontrollida, jah, kontrollime kakskümmend kaheksat. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli kes on poolt? näidake kätega. vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kolmkümmend viis. kes on poolt? tahate kontrollida? hea küll, kontrollime siis. muudatusettepanek kolmkümmend neli. hääletus on avatud paluti kolmekümne neljandat kontrollida, hääletus on suletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. täiesti selge oli see, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime kolmekümmend kaheksat, siis hea küll, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nelikümmend, nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud nelikümmend üks, nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. viiskümmend, nimeline hääletus. hääletus on avatud hääletus on suletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on suletud vastu võetud. üheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, seitsekümmend ja sada üksteist, need on identsed. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks. kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanekud seitsekümmend kolm, üheksakümmend neli, sada neliteist ja sada kolmkümmend kaks. Need on identsed. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kuuskümmend. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud seitsekümmend neli, üheksakümmend viis, sada viisteist ja sada kolmkümmend kolm on identsed. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud muudatusettepanekud äh, seitsekümmend, seitsekümmend üks ja kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks jäävad ära, seitsekümmend viis, üheksakümmend kuus, sada kuusteist ja sada kolmkümmend neli on identsed, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud muudatusettepanekud seitsekümmend kuus, üheksakümmend seitse, sada seitseteist ja sada kolmkümmend viis on identsed. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud muudatusettepanekud seitsekümmend seitse, üheksakümmend kaheksa, sada kaheksateist ja sada kolmkümmend kuus on identsed nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. sada viiskümmend viis. kes on poolt? vastu kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud articolo articolo 2 artikkel 2 muudatusettepanek kakskümmend viis, artikkel kaks, muudatusettepanek kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmised muudatusettepanekud äh, seega jäävad ära ja sellega jõuame artikkel kaks, muudatusettepanek sada D. kes on poolt? vastu? erapooletud? mitte keegi ei näidanud oma eelistust, äh, kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud artikkel kaks, muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa D, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? seitse, kakskümmend seitse jääb ära, artikkel kaks, muudatusettepanekud seitsekümmend üheksa, sada kakskümmend ja sada kolmkümmend üheksa, identsed, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanekud kaheksakümmend, sada kakskümmend üks ja sada nelikümmend identsed. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanekud kaheksakümmend üks, sada kaks, sada kakskümmend kaks ja sada nelikümmend üks. identsed, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. artikkel kolm, muudatusettepanekud kaheksakümmend kaks, sada kolm, sada kakskümmend kolm ja sada nelikümmend kaks. identsed, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on suletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kolm, muudatusettepanekud kaheksakümmend kolm, sada neli, sada kakskümmend neli ja sada nelikümmend kolm. identsed, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud tagasi lükatud. artikkel kolm, muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. artikkel kolm, muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud muudatusettepanekud kaheksakümmend neli, sada viis, sada kakskümmend viis ja sada nelikümmend neli. identsed, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. artikkel neli, muudat-, lõige üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus langeb ära, artikkel kuus, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanekud kaheksakümmend kuus ja sada kakskümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on avatud. Votatsioone chiusa. hääletus on suletud. tagasi lükatud artikkel kuus, muudatusettepanek kolmkümmend kolm D, kes on poolt? vast-, jah, palun näidake. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kuus, sada nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud ütleksin, et vastu võetud, aga kontrollime seda, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. artikkel kuus, muudatusettepanek kuuskümmend viis. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kuus, muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel seitse, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel seitse, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. tahate kontrollida? hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel seitse, muudatusettepanek nelikümmend kaks. nimeline hääletus. hääletus on avatud votatsiooni kiusa. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, sada kaheksa, sada kakskümmend kaheksa ja sada nelikümmend üheksa. identsed. kas keegi palus sõna? Believe you made a mistake on sixty six. We should vote kuuskümmend kuus, siin me peaksime hääletama, peaksime seda kontrollima. kuuskümmend kuus oli tagasi lükatud. Te tegite vea. No. Eh, grazie, lo doveva, doveva essere un po' più tempestivo, diciamo. aitäh, aga oleksite pidanud seda veidi varem ütlema artikkel seitse, muudatusettepanekud kaheksakümmend seitse, sada kaheksa, sada kakskümmend kaheksa ja sada nelikümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanekud sada kakskümmend üheksa ja sada viiskümmend ikkagi artikkel seitse, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. tagasi lükatud. sada seitse, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud, tagasi lükatud artikkel kaheksa, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada viiskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, hääletus on avatud hääletus on suletud. vastu võetud. artikkel kaksteist, muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. hääletus on avatud. votatsiooni kiusa hääletus on suletud. tagasi lükatud. artikkel kolmteist, kaheksakümmend üheksa, sada üheksa ja sada kolmkümmend, need on identsed, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud artikkel viisteist, viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu? lükatud? ütleksin, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. sada kümme, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lisa kaks, viiskümmend üheksa, jällegi, kes on kätega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on avatud votatsiooni chiusa. hääletus on suletud. vastu võetud. põhjendus punkt üheksa. seitsekümmend üks, üheksakümmend üks ja sada kaksteist. nimeline hääletus, hääletus on avatud. votatsiooni chiusa. hääletus on suletud vastu võetud. viiskümmend seitse, see puudutab põhjenduspunkti üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? ütleksin, et vastu võetud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa jääb seega ära põhjendus punkt neliteist, muudatusettepanekud seitsekümmend kaks ja üheksakümmend kaks ja sada kolmteist. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kahes osas. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame komisjoni poolset ettepanekut. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud. seadusandlik resolutsioon. kas keegi soovib sõna? komisjoni esimees, jah, palun Mikro. il y a des problèmes de microphone. mul on probleeme mikrofoniga, ütleb kõneleja Et les autres, euh, si vous ne marche pas. kas kellelgi ei tööta, küsib kõneleja. Prego i servizi tecnici di poter consentire al president. tehnilised teenistused, palun andke ometi võimalus komisjoni esimehel sõna võtta. muidu on siin meil täielik blackout S'il vous plaît. Euh... Non. Ce n'est pas, ce n'est pas une question. That's a general. Here, here, here. Ah, il marche? kas nüüd toimib, küsib kõneleja. jaa, liebe kolleegid oh,, kolleegid. Prego, president. Auf äh, kallid kolleegid, hääletustulemuste põhjal Äh, muudab olulisel määral äh, komisjonis vastu võetud dokumendi, siis kodukorra kuuskümmend, artikli kuuskümmend üks lõige kaks alusel öö, äh, tahaksin ma teha, kutsuda öö, üles viieminutiliseks vaheajaks selleks, et seda hääletustulemust ja komisjonis hääletatud äh, lõppdokumenti hinnata ja kaaluda. see on kodukorra artikkel kuuskümmend üks lõige kaks. I am against, why? Allora eh, scusate colleghi, è stato chiesta la sospensione per cinque vabandage palun, kallid kolleegid praegu paluti vaheaega komisjoni esimehe poolt viieks minutiks, kui keegi vastu ei ole, siis me jätkame äh, täiskogu äh, hääletusvooru viie minuti pärast, sest et neid konsultatsioone on muidugi vaja pidada, kui keegi vastu pole. seega viieminutiline vaheaeg. Ancora due minuti, eh? veel kaks minutit. Fantastico. Eh, prego gli onorevoli colleghi di prendere posto. lugupeetud kolleegid. La seduta. lugupeetud kolleegid, palun asuge jälle kohtadele. me jätkame oma istungiga. härra Lange. president Lange. härra esimees Langen, palun positsioone, grazie. palun, kolleegid, asuge oma kohtadele. härra esimees Moraes, palun. Invito i colleghi a riprendere le loro posizioni. palun, kolleegid, asuge oma kohtadele. jätkame oma istungiga, paluti eh, viieminutist pausi härra Langeni poolt, palun, võite kõneleda. kallid kolleegid, kui oleme nüüd pidanud nõu raportööri ja variraportööri ja koordinaatoritega siis on asi selles, et on erinevad arvamused selles osas, e, kuidas edasisi arutelusid jätkata, kuid ma leian, et me peaksime selle üle täiskogul otsustama ja sellepärast vastavalt artiklile kuuskümmend üks lõiget kaks lõpetada selle dokumendi lõpphääletus ja kutsuda kokku kolmepoolsed läbirääkimised. La propuesta del del voto finale. Allora, eh, la proposta, mettiamo in votazione la proposta del Presidente. Siis, siis, siis ma panen komisjoni esimehe härra Langeni ettepaneku hääletusele, et me lõpphääletuse edasi lükkame, kes on selle poolt, kes on vastu aga seda on vaja küll elektrooniliselt kontrollida, hääletamine on alanud votazione chiusa hääletus lõppes non hanno votato tutti votazione chiusa kas kõik pole hääletanud hääletus lõppes è stata accolta con 343 voti vastu võetud eh, kolmsada nelikümmend kolm häält vastu kolmsada kolmkümmend üks eh, vastu ja üheksa erapooletut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 resolutsiooni ettepanek neljalt fraktsioonilt, lõige viis algtekstis, kes poolt? andke käega märku, kes vastu? erapooletud? tagasi lükatud? põhjenduspunkt F algses tekstis, kes poolt, kes vastu, erapooletud tagasi lükatud. hääletame nüüd kogu resolutsiooni osas, nimeline hääletus, hääletus algas, hääletus lõppes. resolutsioon vastu võetud suure häälteenamusega, palju õnne! nüüd äh, läheme edasi põllumajandusliku päritoluga etüül alkoholiturgu käsitlevate erimeetmete määruse juurde. volinik Avramopoulos soovis sõna, palun. ma ei vastuta selle teema eest, ma esindan siin komisjoni, ütleb kõneleja. tahaksin äh, meenutada selle määruse eelnõu koostamise põhjuseid äh, määrus kaks kolm kolm kuus, kaks kolm kolm kuus aastast kaks tuhat kolm. komisjon võttis parema õigusloome ning õigusloome lihtsustamise algatuse käigus selle ettepaneku vastu, see vähendab äh, halduskoormust äh, ettevõtetele ja haldusüksustele, see võimaldab äh, etüüli turgu endiselt monitoorida Euroopa Liidus kahekümnendal aprillil kaks tuhat viisteist nõukogu kinnitas, et ei olnud sellele delegeeritud äh, määrusele mingeid vastuvõtteid ja komisjon äh, jätkas vajalike andmete kogumiste etüüli, etüülalkoholi äh, turu jälgimise jälgimise kaudu me kutsume üles äh, tagasi lükkama seda äh, ettepaneku vastuväidet, see võimaldab äh, sellel ettepanekul saada avalikustatud ka avalikus, Euroopa Liidu avalikus teatajas ja parlament saab niimoodi vähendada bürokraatiat Euroopa Liidu ettevõtetele ning kodanikele ja nüüd on äh, ka võimalik jagada vastutust Euroopa Nõukogu ja komisjoniga. komisjon äh, kinnitab oma pühendumust parema õigusloome tegevuskavale. aitäh! La ringrazio, signor commissario, e metto in... aitäh volinikule nüüd äh, põllumajanduskomisjoni resolutsiooni ettepanek ja põhjenduspunkt A, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt B, muudatusettepanek kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt C, muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, kogu resolutsiooni ettepanek. kes on poolt, kes vastu, erapooletud siin on meil vaja parlamendi liikmete häälte enamust, nii et kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas, hääletus lõppes nelisada kaheksakümmend kuus häält poolt. palju õnne! nüüd aga rasedus- ja sünnituspuhkus, resolutsiooni ettepanek. kas keegi soovib sõna? Chiede la parola ai sensi del regolamento? kas eh, on see kodukorda puudutav küsimus? härra Pätten, palun. mulle jäi mulje, et poliitilisi äh, plakateid ei äh, lubata täiskogu saalis ja ma näen, et äh, teine pool täiskogu saalist on täis erinevate, erinevaid plakateid, ma ei näe küll, mis siin on kirjutatud, ma arvan, need on pigem poliitilise iseloomuga. ja seetõttu ma ise ka kiiruga enda partei UKIP-i poolt koostasin enda plakati võib-olla siis järgmine kord ma ko tegelen sellega korralikumalt ja püüan siis samuti selle üles panna. E- kui aus olla, ütleb president, ei olnud see ju kodukorda puudutav äh, märkus. see on äh, teema, mida kindlasti peab arutama ja samuti riigilippude kohalolu mõningate parlamendiliikmete laudadel. selle, sellel teemal me peaksime tõepoolest arutama. kuid tuleme nüüd tagasi rasedus- ja sünnituspuhkuse juurde. lõige üks, kes poolt, kes vastu? erapooletuid? vastu võetud teine osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige neli, muudatusettepanek kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige viis, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kuus, kes poolt, kes vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, see on kahes osas. kes on poolt? kes vastu? erapooletuid vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus algas chiusa la votazione hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu? raske öelda, milline tulemus oli. kontrollime, hääletus algas, hääletus lõppes Approvato. Considerando vastu võetud. põhjenduspunkt F algtekstis, kes poolt, kes vastu kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd äh, hääletame kogu resolutsiooni osas, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. aitäh, palju õnne konventsioone delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon. resolutsiooni ettepanek seitsmelt fraktsioonilt. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjenduspunkt E, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud hääletame kogu resolutsiooni osas, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. aitäh ja palju õnne! nüüd läheme edasi Xylella fastidiosa puhangu juurde, mis puudutab oliivipuid resolutsiooni ettepanekud on kahe fraktsiooni poolt äh, koostatud äh, häälet-, nimeline hääletus avatud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd hääletame ühis resolutsiooni ettepaneku osas nelja fraktsiooni poolt, lõige üks, hääletus algas, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, jällegi nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kolm algtekstist kolmes osas esimene osa, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmas osa, kes poolt, kes vastu erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, kes poolt, kes vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime. elektrooniline hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, kes poolt, kes vastu erapooletuid, vastu võetud. kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist. kes on poolt? kes vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kakskümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes poolt kes vastu, erapooletuid kontrollima. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt I kolm ja kaksteist, mis on identsed, nimeline hääletus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanekud viis ja neliteist, mis on identsed, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd võime kogu resolutsiooni osas hääletada, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud.